priekšsēdētāja kungs, godātie Eiropas parlamenta deputāti. härra esimees, austatud äh, parlamendi liikmed, kallid kolleegid, esiteks sooviksin ma väljendada oma tänu selle võimaluse eest teie poole pöörduda demokraatlikult äh,, sest te olete Euroopa elanike demokraatlikult valitud esindajad, ka mind on kaks korda valitud Euroopa Parlamendi liikmeks ja seetõttu mind ei pea veenma, kuivõrd oluline on Euroopa Parlamendi roll otsuste tegemisel Euroopa Liidus ning tagamisel, et äh, toimuks äh, igapäevane dialoog Euroopa elanikega. kui mind kinnitatakse Euroopa Komisjoni asepresidendiks, siis töötan tihedas koostöös Euroopa Parlamendiga ja niimoodi tugevdan ka meie poliitilist äh, algatust ja meie ettepanekute demokraatlikku legitiimsust. minule on usaldatud euro- ja sotsiaalse dialoogi valdkonnad mina näen neid öö, äh, äh, oma kohustusi nendes äh, poliitikavaldkondades peame öö, tekitama majanduskasvu Eurotsoonis ja ka Euroopa Liidus, tagama majanduskasvu ja koordineerima poliitikaid, et kogu Euroopa kasv oleks tagatud ning tuleb kaasata ka sotsiaalsed partnerid otsuste tegemisse austatud parlamendiliikmed, mina sündisin ja kasvasin üles raudse eesriide taga. viiskümmend aastat äh, oli Lätil keelatud äh, osaleda Euroopas, oli keelatud äh, põhilised demokraatlikud õigused ja vabadused. kakskümmend viis aastat tagasi langes raudne eesriie ja niimoodi anti võimalus rahulikuks demokraatlikuks muutuseks, mis muutis ka kogu meie kontinenti. väljavaade riikidele nagu Läti liituda Euroopa Liiduga, see on näidanud äh, äh, see on olnud aluseks demokraatlikule, majanduslikule, sotsiaalsele muutumisele ja seetõttu ma tõesti usun Euroopa mõttejõudu. usun Euroopa dem-, põhiväärtustesse, demokraatia, sotsiaalne turumajandus ja võrdsed võimalused kõigile. ainult koos oleme me võimelised tulema toime kiiresti muutuma maailma globaliseerimise, vananemise ja kliimamuutuste väljakutsetega mul oli au olla Läti peaminister kolmes järjestikuses valitsuses märtsist kaks tuhat üheksa kuni selle aasta jaanuarini. ma astusin ametisse, kui minu riik oli läbimas Euroopa Liidu kõige suuremat majanduskriisi. prioriteediks oli taastada majanduskasv ja töökohtade loomine nii kiiresti ja veenvalt kui võimalik. struktuurireformide tagajärjel pöördub tagasi tugeva Äh, riigi finantsi juurde ja seetõttu tuli Läti sellest majandus- ja sotsiaalkriisist välja ning äh, muundus üheks kõige kiiremaks äh, kasvavat majanduseks Euroopas. ka muud faktorid panustasid siin. me kasutasime majandusstiimuleid, suurendasime Euroopa Liidu fondide kasutamist, me lõime lisa sotsiaalturvavõrgustikuga selleks, et tulla toime sotsiaalsete tagajärgedega. ja Läti täitis edukalt ka Maastrichti kriteeriumi ja liitus euroalaga sel aastal Need protsessid äh, ei suu-, ei oleks olnud edukad, kui meil ei oleks olnud funktsioneerivat dialoogi sotsiaalpartnerite ja teiste osapooltega äärmiselt tundlike äh, majanduslike ja sotsiaalpoliitiliste otsuste tegemisel. kui me valmistusime ette eurokriisi äh, ajal euro vastuvõtuks, siis me näitasime oma usaldust nii Euroopa projekti kui eurovaluuta vastu ajal, kui paljud teised seadsid selle küsimuse alla varem olen olnud Euroopa Parlamendi liige, Läti parlamendi liige, Läti rahandusminister ja Läti panga äh, peamine majandusanalüütik. ma usun, et see pikaajaline kogemus annab mulle detailsed teadmised sellest, kuidas Euroopa Liit töötab ja see annab mulle vajaliku kogemuse selleks, et panustada sotsiaalsesse, majanduslikku rahanduspoliitikasse võrdselt selleks, et tulla tolle, toime rahandusmajandusliidu väljakutsetega ning säilitada euro stabiilsus, töötada selles suunas, et majandus ja rahanduspoliitikat äh, tuleks kokku sotsiaalsete tööjõu, tööturupoliitikatega. kui Euroopa Parlament mind heaks kiidab, siis ma töötan selle nimel, et ühtse valuuta ja makromajandusliku juhtimise eesmärgid on äh, vastavuses sotsiaalse õigluse ja kaasatusega. austatud parlamendiliikmed, Euroopa Liit on toime tulnud kõige hullema majanduskriisiga oma ajaloos ja äh, turvanud oma ühtset valuutat, aga samas on Euroopa taastumine väga õrn ja ebaühtlane. praegu arvatakse, et Euroopa Liidu majanduskasv tuleb äh, umbes poolteist protsenti aastas järgmise kümne aasta jooksul. see on terve protsent vähem kui sellel aastakümnel, mis eelnes kriisile kriisi mõju on jätkuvalt äh, koormaks meie ühiskondadele. töötus on Europiirkonnas endiselt rohkem kui üksteist protsenti. noorte tööstus, töötus on rohkem kui kakskümmend protsenti ja kuusteist, peaaegu kuusteist protsenti eurooplastest vanuses äh, viisteist äh, kuni kakskümmend kaheksa ei ole ei tööl ega ei osale hariduses või koolituses. Euroopa ei saa endale lubada selle kriisi kaotamist me kõik teame, et see kriis ei ole olnud mingi tavapärane allakäik, vaid selle aluseks on pikaajalised nõrkused meie majandusstruktuuris, seetõttu ta-, kasvu taastumine sõltub väga meie võimekusest nende nõrkustega toime tulla. meie ees on risk, et arvestades vananevat elanikkonda, kõrgeid võlatasemeid, väga madalat infla-, infla-, inflatsiooni võib Euroopa jõuda aeglase kasvu isegi stagnatsiooni juurde me peame tegelema nende riskidega otsekoheselt ja toome Euroopat tagasi jätkusuutliku kasvu teele. seetõttu meil on vaja koordineeritud tegevust nii nõudluse kui pakkumise suunal, nii riiklikul kui Euroopa tasandil. investeeringud, majanduskasv ja töökohad, see kolmene prioriteet tulevasel komisjonil, see peab kiiresti muunduma ka poliitiliseks tegevuseks. Al-, alustuseks oleks äh, kuni kolmesaja miljardi eurone investeerimispakett äh, lisa era- ja avalikud investeeringud järgmise kolme aasta jooksul, kus äh, juhtkohal on töökohtade majanduskasvu investeeringud ja konkurents ja asepresident. meil on äh, vaja kõrgekvaliteedilisi investeeringuid selleks, et panustada jätkusuutlikku majanduskasvu Euroopas ja see puudutab ka olemasolevat Euroopa Liidu rahastust. Euroopa struktuurifonde peab investeerima targalt ja selliseid algatuid nagu noorsoogarantii, tule, mida toetavad Euroopa Liidu rahad, neid peab rakendama kiiresti ja tõhusalt kriis näitas meile olulisi märkimisväärseid nõrkusi Euroopa institutsioonilise raamistiku esialgses üle, ülesehituses. viimase paari aasta jooksul on tehtud suuri samme selleks, et nende probleemidega toime tulla. rahandus- ja majandusjuhtimist on tugevdatud, on loodud kriisijuhtimise raamistik ja seda ka tugevdatud. Euroopa finantsjärelevalveasutused on üles seatud ja üldiselt on toimunud ex-ante poliitika kujundamise koordineerimise tugevdamine, seda vastavalt Euroopa poolaastale, on äh, loodud ja tugevdatud robustsed tulemüürid viimastel aastatel. pangandusliit on tulemas, see on esialgne all, alltingimus, äh, et selleks, et europiirkond saaks taastada oma terve majanduskasvu. pangabilansside nõrkus on üks äh, faktor, mis takistab neil raha laenamist reaalmajandusse tuleb äh, üle vaadata varade kvaliteet ning äh, luua stressitestid ja need on aluseks reaalmajanduse tugevdamisele. tänane rahandus, rahandus, majandus-rahandusliit on tunduvalt äh, robustsem ja suudab paremini toime tulla šokkidega, aga on vaja veel pingutusi selleks, et see oleks roht- ro,, ühtlasem, konkurentsivõimeline, sotsiaalselt kaasav. meil on nüüd poliitika koordineerimise tsükkel Euroopa majandusaasta, mis tagab ühte, ühtset poliitikat igal pool Euroopa Liidus me peame selle paremini ära kasutama selleks, et soo-, struktuurseid reforme kaasa tuua, samal tuleb pöörata tähelepanu ka sotsiaalsetele ja tööhõive dimensioonidele. me peame paremini ära kasutama tööhõive ja sotsiaalsete indikaatorite tulemustabelit, me peaksime rak-, seda äh, paindlikkust, mis hetkel on vastavalt stabiilsuse kasvupakti reeglitele, aga samas me peame tegema seda läbipaistvalt ja tagama, et kõik liikmesriigid oleks koheldud võrdselt ma-, majandusdialoogi tuleb aktiivselt ja täielikult kasutada selleks, et majanduse juhtimise küsimustega toime tulla. on su-, viimastel aastatel tehtud suuri samme selleks, et tugevdada europiirkonna aluseid, tugevdatud stabiilsuskasvupakett, kuuene pakett, kahene pakett. kui see koda mind heaks kiidab, siis töötan ma tihedas koostöös volinikukandidaatide Moskovitši ja Dysoniga selleks, et üle vaadata need instrumendid ja nad eh, paremaks muuta, selleks et seda teha, peame me säilitama meie raamistiku poolt välja pakutud stabiilsuse ja usaldusväärsuse, samas tuleb arvesse võtta ka tööhõive aspekte ja sotsiaalseid mõjusid. samal ajal peame me parandama riigispetsiifiliste soovituste rakendamist. meie poliitika peaks aitama eurooplastel majanduskasvust kasu saada, suurendada tootlikkust ja seetõttu saavutada kõrgema sotsiaalse ja majandusliku heaolu tasemed meie eesmärgiks peaks olema vähendada sissetulekute ebavõrdsust ja vaesust ja lõppkokkuvõttes on oluline see, et meie poliitikad tooksid endale kaasa selgeid tulemusi, mis parandavad inimeste elu. austatud parlamendiliikmed, üleüldine visioon, võimalused eh, majandus-rahandusliidu tulevaseks arenguks eh, lühikeses, keskpikas ja pikas perspektiivis on välja toodud eh, sügavuti minema ja tõelise EMU projektis Ehm, nii nagu president ehm, ütles, siis ehm, see on aluseks selleks, et meie tööga edasi minna. Euroopa Liit peaks alati seadma eesmärgiks kujuneda ja areneda koos, nii palju kui võimalik, see tähendab, et on kaasatud kõik kakskümmend kaheksa liikmesriiki. europiirkond peaks olema avatud uutele liikmetele loomulikult siis, kui Maastrichti kriteerium on jätkusuutlikult täidetud ja selles mõttes on mul väga hea meel, et Leedust saab äh, Europiirkonna üheksateistkümnes liige kolme kuu pärast. nii nagu Euroopa Liit areneb, me, ta peab, Euroopa Liit peab arenema vastavalt ühenduse meetodile. me peame väga hoolikalt üle vaatama erinevad variandid, võtma arvesse võimalused vastavalt praegusele aluslepingusele ja ka võimalused äh, potentsiaalselt äh, aluslepinguid muuta austatud parlamendiliikmed, kui te mind heaks kiidate, siis äh, on minu mandaadiks ka töötada selle nimel, et saavutada äh, euro, raskustes euroalade riikide stabiilsuse parandamine. ma tõesti olen nõus president Junckeriga, et tulevikus igasugused toetused ja reformiprogrammid ei pea läbima mitte ainult fiskaalse jätkusuutlikkuse hinnangu, vaid äh, peab läbi viidama ka sotsiaalse mõju hindamine. ma tõesti loodan, et me liikmesriikidest ükski ei pea selliseid programme enam kasutama. troika formaat loodi surve all selleks, et takistada finants- ja majanduslikku katastroofi, samas peaks see lõppkokkuvõttes asenduma rohkem demokraatlikult legitiimse ja vastutusvõimelise struktuuriga. austatud parlamendiliikmed, kui mind ametisse kinnitatakse, siis olen ma euro ja sotsiaalse dialoogi asepresident. mõlemad on võrdselt olulised euromündi mõlema poolega peaks tegelema võrdselt, finantspoolega ja sotsiaalse poolega. Euroopa integratsiooni ajaloos on sotsiaalne dialoog olnud olulise tähtsusega selleks, et arendada välja Euroopa sotsiaalset ja majanduslikku mudelit. meil on vaja tõelist arvamuste vahetust sotsiaalpartneritega ja see peab olema keskendunud sisule. sotsiaalne dialoog on äärmiselt oluline selleks, et muuta reformid võimalikuks, jätkusuutlikuks ja tõhusaks. see on oluline element ka EMU sotsiaalse dimensiooni juures. töötan tihedas koostöös tööhõive, sotsiaalasjade, oskuste ja tööjõu liikuvuse volinikuga selleks, et tugevdada sotsiaalset dialoogi Euroopa Liidu tasandil ja tagada tugevam sotsiaalsete partnerite kaasamine riiklikul tasandil euro ja sotsiaalse dialoogi asepresidendi roll on presidendi väljendus presidendi ambitsioonist panna sotsiaalsed ja majanduslikud küsimused võrdsele alusele ning tugevdada sotsiaalse dialoogi rolle. seda ei ole võimalik teha ilma Euroopa Parlamenti aktiivselt kaasamata. ma loodan, et saan loota teie usalduse, teie toetusele ja e, niimoodi me saame edasi viia Euroopa Liidu majanduslikku ja sotsiaalpoliitilist agendat. suur aitäh tähelepanu eest!